kuulamine toimub kohe pärast viimast arutelu teemat kell kaksteist. Lähme järgmise päevakorrapunkti juurde. sõjakuritegudes süüdistava Shechelle juhtum ja annan sõna härra Corallo Ignatsiale üheks minutiks. suur tänu. ultranatsionalistlik Serbia liider Šešelj, kes äh, on vangistatud sõjakuritegudest ja nüüd äh, vabastati ähm, tervislikel põhjustel, on jõudnud äh, Belgradi mitmed tema perekonnaliikmed kohtasid teda seal ja skandeerisid valitsuse vastaseid loosungeid. Šešelj süüdistatakse moslemite vastas kuritegu, kuritegudes endises Jugoslaavias ja kui ta pöördus tagasi Serbiasse, siis keegi ei maininud tema võimalikke sõjakuritegusid ja meedia, Serbia meedia rääkis hoopis äh, sõjakuritegude kohtu äh, volitustest, sellest, kas äh, neil on õigus Šešeli üle kohut mõista. lisaks nägime, et Šešel liikus täiesti vabalt, ilma et oleks vaja olnud kellegi toetust, ta suutis pidada poliitilisi kõnesid. Euroopa Liit ei saa lihtsalt pealt vaadata, kui kõik see toimub. me peame äh, tagama, et äh, õigusemõistmine toimuks kiiremini selliste, sellistes äh, olukordades, sest vastasel juhul kaotab kohus oma legitiimsuse. aitäh, ma toetan täielikult seda resolutsiooni ja selle kriitilist lähenemist mitte ainult Churchilli suhtes, vaid ka kõigi nende suhtes, kes võimaldavad tal päevast päeva jätkata vihakõne pidamist ja propaganda levitamist Serbiast, kuid kogu see tsirkus ei oleks aset leidnud, kui Serbia ametivõimud oleksid koheselt ennast distantseerinud neist väljaütlemitest, mille tegi Šešelj. ma tean, et nad olid tema kaasosalised, aga nüüd on nad Serbia vabariigi juhid ja see on nende endi huvides et Šešel arreteeritakse, ta mõistetakse süüdi. ma olen tõeliselt üllatunud, et Haagi tribu-, tribunal näitab üles või ei tööta piisavalt tõhusalt ja ei täida oma ajaloolist ülesannet. suur tänu. härra president, üleeile kuulsime paavsti kõnet ja ta saatis lootuse sõnumi Balkani piirkonna inimestele. Šešeli vihakõne rööbib taas lahti eh, haavad, mida see sõda, sõda on eh, tekitanud. Haagi sõjatribunal tegutses vastutustundetult eh, ja see võib kaasa tuua ebastabiilsuse piirkonnas ma loodan, et äh, Serbia käitub vastutustundlikult, nagu võib oodata kandidaatriigist, äh, kandidaatriigilt äh, ja on väga oluline, et tagataks inimõiguste kaitse. ma toetan vabaühenduste jõupingutusi Serbias, et saavutada rahu piirkonnas ja konstruktiivne koostöö olen kindel, et Euroopa Liidu toega suudab Serbia saavutada nõudmised, mis on talle esitatud selle resolutsiooniga. härra Weidenholzer üheks minutiks. palun mikrofoniga. nagu tume vari lasub minevik endise Jugoslaavia kohal, selle eest ei ole võimalik põgeneda ja neid tegusid ei tohi Äh, peita, vaid süüdlased tuleb kohtu ette tuua. selleks on olemas kohtumenetlused, tuleb leida tõde ka selliste raskete juhtumite puhul nagu Vladislav ähm, Šešeli puhul ei ole mingit õigustust äh, seada kahtluse alla tulevane kohtulahend, olenemata sellest, mis on toimunud. selle tumeda varju alt suudetakse põgeneda ainult siis, kui õigusriigi põhimõtteid austatakse ja Serbia valitsus teeb koostööd Hagi äh, kohtuga. Serbia vabariik on seda lubanud ja sellepärast äh, loodan, et mineviku vardudega suudakse toime tulla. härra Radus, palun. suur tänu. head kolleegid, me peame resolutsioonis selgelt välja tooma, et äh, Haagi tribunali otsus vabastada Šešeli ei olnud õige. me peame hukka mõistma äh, tema rünnakud äh, Horvaatia ja Bosnia-Hertsegoviina vastu. Šešeli ähm, tervis ei ole hea, mõni ütleb, et ta on hull, et ta on sõjakurjategija, temaga ei ole midagi enam teha. aga Haagi sõjatribunali mandaat on lõppemas ja see, tegemist ei ole kohtuga, mille oleks asutanud Euroopa Liit Serbia on väga oluline jõud äh, Balkani piirkonnas, teised äh, riigid sõltuvad suuresti temast ja see võib mõjutada lõpptulemust nii positiivselt kui negatiivselt ja sellepärast on väga oluline, et Serbia mõistaks hukka Šešeli vihakõne ja rünnakud naaberriikide vastu. Euroopa Liit on nõudnud, et äh, tugevdatakse seadusi, mis keelavad vihakõne ja toetavad vägivalda. proua Mari-Kristin, üheks minutiks Eh, proua Marie-Kristin Veržia. Eh, jah, ei ole vaja hakata üles lugema neid kuritegusid, milles Vojislav Šešelit eh, süüdistatakse, Miloševitš pidas teda primitiivse vägivalla sümboliks. tegelist on paremäärmuslaste juhiga, kes, tema eelkäijad tegid Teise maailmasõja ajal koostööd ka natsidega ta on olnud äh, pikka aega vanglas oma kuritegude eest, ta vabastati tervislikel põhjustel ja niipea, kui ta vabanes, hakkas ta jälle vihkamist õhutama. Äh, ohvritel on õigus, äh, et see, nende huvid ja, jalule seatakse Äh, äh, Serbia peab tegutsema, aga see äh, resolutsioon, mille ettepanek tuleb Rahvaparteilt, seda eesmärgi saavutada ei aita. ma arvan, et kui meil ei ole mingeid põhimõttelisi kokkuleppeid, siis see resolutsioon olukorra lahendamisele kaasa ei aita. me peaksime paremini valima neid asju, mida me kiireloomuliselt ajal arutame selleks, et paremini kaitsta inimõigusi kogu maailmas ja nüüd saab sõna härra Plenkovitš üheks minutiks. aitäh see resolutsioon mõistab väga tugevalt hukka äh, selle sõda õhutava äh, retoorika, mida kasutab äh, sõjakuritegija Sechel ning me kutsume Haagi kohust üles vaatama need kohus, need tingimused, mille alusel ta vabastati Äh, selleks, et kohus saaks taotleda, taastada oma usaldusväärsuse. me mõistame ka hukka seda, mida Šešel ütles Vukovari äh, vabastamise ohta sel päeval, kui me mõist-, äh, mälestasime Vukovaris hukkunuid. ohvrite hulgas on see sünnitanud hirmu ja ka inimeste hulgas, kes elavad Vojvodinas ja kardavad kättemaksu Eh, see resolutsioon on selge sõnum eh, Horvaatia võimudele, kes ei ole poliitiliselt ega juriidiliselt õigesti reageerinud. me kutsume neid üles eh, kontrollima, kas Šešel on rikkunud Serbia seadusi vähemuste õiguste osas. Serbia peab olema valmis aktsepteerima Euroopa väärtusi Äh, Serbia peab Sešeli tegevuse hukka mõistma, mis on äh, äh, president Tadžitši ja peaministri probleemiks, miks nad vaikivad, kas nad kardavad Sešelit? sellepärast, et kui nad edasi vaikivad, siis peame me endilt küsima, mida, mida arvata, tegutseda on vaja. aitäh ja nüüd saab sõna härra Kukan üheks minutiks. esimees, ma ei saa aru sellest sõja õhutavast retoorikast, vihkamist õhutavatest kõnedest naaberrahvaste vastu Lääne-Balkanil. minu arvates on oluline rahu ja lepitamise poliitikas. Šešeli avalikud esinemised lähevad vastuollu kõigi tunnustatud põhimõtetega meie aga ei tohiks luua veelgi rohkem pingeid eriti ei tohiks sellele süüdistatud sõjakurjategijale pöörata rohkem tähelepanu, kui ta väärib minu arvates on kahetsusväärne, et Šešeli radikaalsed avaldused on pälvinud niivõrd palju mittevajalikku tähelepanu rahvusvahelises meedias ma loodan, et seda kõike ei kasutataks äh, vahendina äh, poliitiliste pingete suurendamiseks piirkonnas. ma olen veendunud, et see resolutsioon ei ole hea koht, kus hakata äh, endise Jugoslaavia kriminaalkohtule juhtnööre andma, tegemist on sõltumatu organiga, mille on loonud ÜRO, millel on selge mandaat ja seetõttu ma kõhklen selle resolutsiooni toetamisel, aitäh! aitäh! ja nüüd annan sõna härra Pitsulale. tegemist on erakorralise olukorraga ning meil on nüüd ka see kiireloomuline resolutsioon, milles me ütleme, et Äh, võib-olla on äh, olukorra, olukord Balkanil võtnud jällegi pöörde halvemuse poole. rahu ja stabiilsus Balkanil ei ole midagi, mida võib garanteerituks pidada. sõjakurjategija Šešeli vabastamine on selles kontekstis väga oluline. Äh, Balkani riike on laastanud sõda ja häving, see oli seotud just nimelt Šešeli tegevusega Šešel äh, ei ole oma käitumist muutnud ning praegu tekitab ta kunagistele ohvritele uut traumat. tema sõnad viivad meid tagasi üheksakümnendate aastate algusesse ning Serbia peaks tõesti kontrollima, ega Šešel ei riku Serbia seadusi ning meie peame toetama Serbia demokraatlikke jõude võitlema selliste eh, mõtete vastu, mis on eh, kõigile piirkonna riikidele, sealhulgas ka Serbiale, nii palju kannatusi toonud. parlament andis Sahharovi auhinna eh, doktor Mukwegele, aga me peame võitlema nende väärtuste eest, mille eest võitles tema ka oma mandril, aitäh! aitäh! järgmisena saab sõna kolleeg Tšambaški jah, lugupeetud president, ma olen täielikult nõus sellega, mida siin resolutsioonis öeldakse. härra Šešeli nimi on süno-, sõjakuritegude sünonüümiks, ta on eh, endise Jugoslaavia kodusõja ajal tehtud laastamistöö sümboliks ta on kodusõja sümboliks, mis hävitas äh, sadade perekondade elu, mis äh, hävitas kodusid, hävitas infrastruktuuri, hävitas äh, suhteid inimeste vahel Balkani poolsaarel. Šešeli poliitika tõi kaasa selle, et miljonid inimesed olid sunnitud kodudest lahkuma ja ei ole endiselt saanud kodudesse tagasi pöörduda selline poliitika jätkub Äh, on äh, lihtsalt äh, uskumatu, mida Šešel on korda saatnud. me ei saa lihtsalt käed rüppes istuda, me peame asuma kindlale seisukohale, sõjakurjategijate koht on vanglas. härra Vaigel, üks minut. aitäh, president Šešel on endises Jugoslaavias üks äh, kurjategija võrdkuju. Äh, tema oli üks kohutavamaid tegelasi Jugoslaavia sõjas, oma isikus äh, sümbole-, sümboliseeris ta neid õudusi, mis Vukovaris korda pandi Šešel on läinud ajalukku koos fašistide ja natsistidega. seetõttu ei ole ta väärt, et avalikkuse ees esineda. ta kõneleb äh, vanadest ideedest. Äh, ma ei tahaks äh, Haagi kohut kritiseerida, aga nende otsus ei olnud just kõige parem, see otsus oli vale. mis puudutab Serbia valitsust, siis Serbia valitsus on ennast sellest kõigest äh, distantseerunud ja ma kutsun Serbia valitsust äh, üles ja seda teeme me siin ka resolutsioonis, et ta kasutaks neid vahendeid, mis tema käsutuses on, aitäh. aitäh. ja äh, nagu ma ütlesin, ma olen äh, sellele resolutsioonile andnud oma allkirja äh,, ütleb härra Soltes äh,. Äh, sest ma leian, et äh, tuleb tegutseda vastutustundlikult. Äh, äh, Haagi kohus peab oma rolli täitma, ma ei ole kirjutanud sellele resolutsioonile alla selleks, et Serbia valitsusele loengut pidada. Serbia on täielikult muutunud, Serbia on nüüd teistsugune riik, kui ta oli siis, kui tegutsesid Šešel ja tema pooldajad kohtuotsus on äh, veel langetamata, aga, aga Šešelil ei ole küll mingit õigust äh, olla vabaduses selleks, et uusi pingeid õhutada. ning äh, ma arvan, et me peame selle käitumisega siin Euroopa Parlamendis hukka mõistma Äh, sest tulevikus hakkavad siin parlamendis istuma ju ka meie Serbia kolleegid ning me peame neid toetama, Serbia ühiskond peab muutuma demokraatlikuks ja tolerantseks. Äh, härra Epitideios järgmisena. Äh, president peatselt peame hääletama Šešeli teemalise raporti üle. tegemist on inimesega, kes on olnud peaaegu kaksteist aastat vangis kas äh, kolleegid, äh, suudate kujutada ette olukorda, et teie enda erakonna juht pannakse vangi sellepärast, et ta pole kuritegusid sooritanud. Äh, teie räägite, et siin on tegu demokraatiaga, aga meie Kreeka natsionalistide jaoks juhtus täpselt samasugune asi. neliteist kuud on meie partei juht ja veel kuus erakonna liiget ja ametnikku olnud vangis lihtsalt sellepärast, et et äh, nende poliitilistel vastastel enam ei jätku argumente. Äh, tegemist on meelevaldse äh, kohtumõistmisega poliitikute tellimusel ning demokraatlikes riikides ei tohi sellised asjad juhtuda Äh, mulle tundub, et sellised äh, rikkumised demokraatlikes riikides on palju hullemad kui see, mis toimub auto, äh, autoritaarse režiimiga riigis. härra McAllister, palun. president, daamid ja härrad, selle resolutsiooni peamine sõnum on hukka mõista neid vihkamist õhutavaid kõnesid ja sõjaaegset retoorikat selline vihkamisele õhutamine ja territoriaalsete nõudmiste toetamine ei oma kohta kahekümne esimese sajandi Euroopas täna äh, me kutsume kõiki Serbia võime üles valitsust ja opositsiooni, poliitilisi parteisid, valitsusväliseid organisatsioone ja kõiki inimesi võitlema äh, vihkamist õhutavate sõnavõttude vastu. tahaksin rõhutada, et Euroopa Parlament toetab Serbiat tema püüdlustes Euroopa poole. Serbia ise on teatanud, et Euroopa Liiduga liitumine on nende strateegiline eesmärk ja me saame tunnustada neid edusamme, mida see riik on astunud selle selle eesmärgi suunas. Serbia kuulub selgelt Euroopa riikide perre ja Serbial on suutlikkus ning võime Euroopa Liidule läheneda ja seda juba lähitulevikus. me peaksime toetama oma partnereid nende jõupingutamistest, see peaks olema tänase arutelu sõnumiks, aitäh! aitäh ja nüüd annaksin äh, Äh, tahaksin kolleegidele teatada, et meil hakkab aeg otsa saama ja seetõttu äh, sinise kaardi küsimusi praegu ei saa esitada, nii et palun saage sellest aru. ja nüüd saab sõna härra Ujaštomski üheks minutiks aitäh, president. loomulikult äh, on kuriteod, mis toime pandi, ilmselged ning kohtumõistmine peab aset leidma ja minu sõnavõtt on üleskutse Haagi tribunalile, et kurjategija lõpuks ometigi äh, süüdi mõistetakse. Äh, selles resolutsioonis me ütleme, et jutt käib vihkamist õhutamatest kuritegudest, aga selleks, et õigusemõistmine saaks äh, sündida, tuleb meeles pidada kõiki kuritegusid ka neid kuritegusid, mis pandi toime kommunismi ajal. paljud nendest kuritegudest on jäänud kohtu ette toomata, see puudutab just nimelt Poolat, Kesk-Euroopat, Ida-Euroopat ning eh, me peame tõesti mõistma hukka härra Šešli ja tema kuriteod, aga see ei tähenda, et eh, Serbia ei saaks osaleda Euroopa Liidus eh, nagu kõik teised Balkani riigid. ja me peaksime tegutsema mõlemal rindel. aitäh ja nüüd härra Jakovtšitš, üks minut, palun Äh, Haagi tribunal loodi selleks, et sõjakuritegu, kurjategijate üle kohut mõista ning see kohus on nüüd langetanud otsuse, mis tekitab endises Jugoslaavias pingeid ja vihkamist. jah, äh, võib-olla ei ole väga kohane kohtuotsust arutada aga me peame selgelt välja ütlema, et see otsus ei aita kaasa rahule ja stabiilsusele. siin selles kojas on Šešeli äh, tegevuse hukkamõist väga selge. tahaksin samutada rõhutada, et Šešeli äh, äh, käitumine ei ole Serbias vastukaja leidnud, tema tegevust on suuresti ignoreeritud. Serbia valitsus äh, tahab Euroopa Liiduga liituda ning äh, nad on näidanud üles head tahet, aitäh. un minut. suur aitäh, härra Preeda, teil on üks minut. suur aitäh, ma tahaksin äh, väga tugevalt hukka mõista Šešeli poolt eh, toime pandud tegusid teda on eh, süüdistatud kohutavates eh, sõjakurjategides Bosnia ja Hertsegoviina ja Serbia territooriumidel meile kõiki, kõigile valmistab tülgastust tema natsionalistlik retoorika ja ka asjaolu, et teda on Serbias võetud vastu kangelasena pärast seda, kui teda humanitaarpõhjustel vabastati. Bosnia-Hertsegoviina teemalise raportöörina olen ma jälginud reaktsioone, mis on tulnud sellest riigist äh, Ähm, ohvrite protest ähm, on nähtav, neil on Šešeli tegevus äh, avanud vanu haavu ja Šešeli äh, tegevus äh, seab ohu alla edusammud, mida on Lääne-Balkanil tehtud ning Haagi tribunal on väga oluline instrument lepitusprotsessis ja see tegu seab ohtu tema tegevuse. ma Äh, ähm, leian, et me peame hukka mõistma sellised natsionalistlikud äh, deklaratsioonid, suur aitäh, meil on vaba mikrofoni voor nüüd äh, järgmiseks ja paljud kolleegid on sõna soovinud, kuid kuna me oleme arutanud seda teemat juba pikalt ja me peame hääletustega alustama kell kaksteist ja võttes arvesse seda, et inimesed hakkavad Strasbourgist kodu poole liikuma, siis ma palun teie mõistust, ma annan sõna ainult ühele inimesele, kes ei ole veel sõna saanud Äh, mõned on juba arutelu käigus ka sõna võtnud. Äh, niisiis äh, annan sõna ühele inimesele selles voorus. härra Känn, teil on sõna üheks minutiks. Hmm? Deci, domnul Can a ieșit din uh, sală înainte de acest anunț, așa că tundub, et see härra on just saalist lahkunud äh, ja seetõttu ma palun volinik Stelniidusel sõna võtta. lugupeetud äh, president, austatud äh, kolleegid, parlamendisaadikud, selle teema käsitlemine kõrge esindaja Federica Mogherini nimel on äh, olukord, kus ma mõistan, et paljud kolleegid on palunud kiireloomulist arutelu äh, Haagi tribunali küsimuses ja Seychelles'i küsimuses. Äh, ma märgin siinkohal ära seda väga olulist resolutsiooni, mis Euroopa Parlamendis täna vastu võetakse, nagu te teate, siis tribunal otsustas tervislikel põhjustel sellise otsuse, nagu ta tegi ja Eh, meil ei ole selle otsusega rohkem arvamusi, me, meil ei ole rohkem vaateid sellega seoses eh, saanud ja eh, see tribunal tegeleb endise Jugoslaavia territooriumil toime pandud sõjakuritegevusega ja sõjakurjategijatega. meie peame austama tribunali otsust, mis puudutab Šešelit, siis äh, Ehm, tema tegevused on seotud äh, ajaga, mis on kümme aastat tagasi aset leidnud ja me teame, et kohtuasi endiselt veel kestab äh, ja me teame, et ta peab pöörduma tagasi äh, Haagi tribunali, kui tribunal seda nõuab. see on väga oluline aspekt mis puudutab Serbiat, siis me tervitame selle riigi pühendumust teha tööd Euroopa tuleviku nimel ja regionaalse koostöö nimel ja lepituse nimel Äh, koostöö tribunaliga on väga oluline element selles kontekstis, suur aitäh! suur aitäh, olen saanud äh, seitse resolutsiooni ettepanekut ja arutelu on nüüd lõppenud ja hääletamine leiab aset äh, pärast arutelude lõppu. liigume järgmise päevakorrapunkti juurde ja selleks on Iraagi teema naiste röövimine ja väärkohtlemine palun äh, pidage meeles, et me peame olema äh, kõneajast kinni pidanud.